nõukogu oleks valmis tegutsema nii nagu parlament, siis saaksime ka selles küsimuses kiiresti osa ühele poole, aga praegu paistab nii, et nõukogu paneb eesmärgid paika ja eeskirjad paika ja parlament peab lihtsalt järele sörkima jah, nüüd on arutelu läbi, ütleb äh, proua juhataja ja nüüd lähe- ja hääletamine toimub homme, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis käsitleb härra Paloni raportit ja riigi rahandust, majandus- ja rahaliidust kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning annan sõna kohe äh, härra Ballonele neljaks minutiks, palun. Äh... suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin esmalt tänada härra Katariat ja kõiki kolleege sellepärast et äh, meil oli vastuolusid erinevate ideoloogiliste kontseptsioonide vahel. Euroopa Liidus äh, me leiame, et olukord on praegu murettekitav, meie majandused ei ole veel kriisist väljunud. tulevikuväljavaated on endiselt tumedad ning äh, kehv majanduslik olukord on äh, riigi raha äh, osas liikmesriikide tasandile tohutuid raskusi endaga kaasa toonud. lühiajalises perspektiivis on olukord vägagi habras, majanduskriisist on saanud sotsiaalkriis, piisab sellest, kui me vaatame, kuivõrd kõrge on töötuse tase, üksteist protsenti. Euroopa Liidul on vaja majanduskasvu uue Euroopa juhtimise raames saavutatud eh, edusammud on olulised, kuid PAKE Euroopa poolest on võimaldanud eh, eelarve konsolideerida, parandada makromajanduslikku olukorda ning luua eh, rahanduslikult stabiilsema olukorra, sellest aga ei piisa, me peame kiirendama reformide läbiviimise protsessi me peame jõudma pangasektori reformini, mille läbi me tagaksime Euroopa Liidus äh, stabiilsuse rahandusvaldkonnas. me peame lahendama majanduskriisi selleks äh, ning seeläbi vähendama eelkõige just kriisi mõju reaalmajandusele. selleks, et äh, tagada parem riigi rahanduse olukord äh,, on vaja edasi liikuda, tegemist on hädavajaliku äh, sammuga, mis tuleb astuda selleks, et äh, parandada üldist majanduslikku olukorda Euroopa Liidus. Äh, seeläbi on meil võimalik parandada ka meie kodanike ettevõtete olukorda, seetõttu raportis me toonitame eelkõige seda, kuivõrd oluline on läbi viia selline poliitika, mille käigus vähendatakse eelkõige kulutusi Äh, tuleks vältida kõik, kogu kulutamist, ebavajalikke kulusid nii valitsuste kui ka haldussektori tasandil. samas on aga hädavajalik, et me jätkaksime äh, selliste kulutustega, mis toovad endaga kaasa tootlikkuse kasvu, et me endiselt investeeriksime teadustesse ja innovatsiooni. konsolideerimine peaks olema seotud äh, sellega, et me eelkõige siis pöörame tähelepanu äh, meie kulutuste produktiivsele kasutamisele, siiamaani me oleme kasutanud lahendust, milleks on maksude tõstmine, me oleme seeläbi üritanud aega võita. sellega on aga majanduslangus kiirenenud seega on vajalik, et äh, mõõtmed, mis äh, siiani on vastu võetud, vaadaks läbi ning vähendataks nende negatiivset mõju. aga äh, konsolideerimisest üksinda ei piisa, seda tuleb teha muidugi kõikjal liikmesriikides, aga samuti tuleb läbi viia struktuurireforme selleks, et kaasa aidata majanduskasvule ning et saavutada eesmärgid, mis me oleme püstitanud endale strateegia kaks tuhat kakskümmend raames seega tuleb äh, kaasa aidata ettevõtete tegevusele ning äh, tuleb äh, taastada meie konkurentsivõime, mis viimasel ajal on kaduma läinud, tuleb samuti parandada investeeringute taset ja seeläbi väärtustada meie majandust. ja samuti tuleb kaasa aidata siseturu toimimisele. suur aitäh ning härra Rein, palun! Äh, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, saadikud, ma tahaksin tänada raportööri härra Pallonet äh, ning komisjoni niivõrd olulise raporti eest, mis puudutab väga olulisi teemasid Majandusliidu ja Rahaliidu jaoks. ma saan aru, et arutelud on olnud päris pingelised raporti ümber, see peegeldab Euroopa Liidu keerukat olukorda kriisis ja seda me ka kahe tuhande üheteistkümne, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta komisjoni riigi rahandus- ja majandusliidu äh, raportis äh, analüüsisime. raporti eelnõus, äh, eelnõus on öeldud, et selleks, et tagada, et riigi rahanduse stabiilsuse tagamine on hädavajalik ning raportis samuti te toonitate seda, kuivõrd olulised on äh, olnud viimastel aastatel tehtud jõupingutused äh, liidus selleks, et luua mm, äh, ühtne juhtimine majanduse ning äh, eelarvete osas. komisjon leiab, et mm, fiskaalkonsolidatsiooni tuleb läbi viia liikmesriikide olukordi arvestades, eesmärgiks on see, et tagatakse võrdne kohtlemine sotsiaalse õigluse seisukohalt kodanike vahel ning et tähtsad äh, kuluartiklid jääksid alles. see, seda me ütlesime ka oma eelmise äh, aasta novembri aruandes. ma võin teile ütelda juba praegu, et osad teie soovidest on juba praegusel arvesse võetud komisjon äh, juba praegu on välja töötanud soovitused, mis on riigipõhised liikmesriikide jaoks. me analüüsime euroala olukorda tervikuna ja ka struktuuri äh, äh, struktuurilised äh, raskused oleme läbi vaadanud liikmesriigiti. me teame, et majanduslik olukord on äärmiselt kehv, kodanikud kannatavad kriisi tagajärjel, aga äh, viimasel ajal nä-, majandusnäitajad näitavad siiski, et olukord on stabiliseerumas ja usaldus finantsturgude vastu paraneb. see leiab kajastamist ka selles, et Iiri Itaalia ja Hispaania jaoks on äh, vähenenud äh, intressid ning äh, me näeme, et nii kõik liikmesriigid kui ka Euroopa Keskpank on toetanud seda protsessi tuleb ära märkida, et mis puudutab äh, eelarve defitsiiti, siis äh, seda on vähendatud äh, ligi kuue protsendi võrra võrreldes aastatega kaks tuhat üheksa, kümme kolmele protsendile eelmisel aastal. ja defitsiit peaks veelgi vähenema sel aastal kahe protsendini. see jällegi on tehtud töö tulemuseks, mis me oleme teinud kuue paketi raames majandusjuhtimise parandamisel, seda koos parlamendi, nõukogu ja komisjoniga. olgugi, et pessimismiks on sellel aastal vähem põhjust kui veel aasta tagasi, siis me ei saa ikkagi äh, äh, tähelepanu lasta hajuda, me peame jätkama reformidega, me peame majanduse tasakaalustamisega jätkama. ja see on ka põhjuseks, miks oleme me välja tulnud äh, majandus- ja rahaliidu kohta käiva äh, töödokumendiga ja seeläbi me tahame pakkuda äh, kodanikele kogu kasu, mis on võimalik saada stabiilsest majandusest, majanduskasvust ning tööhõivest. me sooviksime edasi liikuda teekaardiga ja praegu kokkuvõtteks veel kordaksin üle selle, mis ma ütlesin enne ja tahaksin eh, jagada teie arvamust, et tuleks edasi liikuda praegu veel eh, vastu nende ettepanekute ka, mida veel vastu ei ole võetud, nagu kaksikpakett ning muidugi mõista Euroopa Parlamendi fraktsioonid ja kõik selle koja liikmed on väga oluliseks äh, osaliseks selles töös. suur aitäh, härra volinik, härra Karas, äh, fraktsioonide nimel Rahvapasteis, palun. proua president, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin öelda midagi päevakorraväliselt. kui me võtame kõiki neid meetmeid äh, tõsiselt, härra rahandusvolinik siis te olete õige kandidaat Eurotsooni juhi kohale ja te olete õige kandidaat ähm, Euroopa Liidu rahandusministri kohale, siis äh, me peaksime tugevdama komisjoni ja ka rahandusvoliniku kogu Euroopa Liidu avaliku sektori rahade kontrollimisel liikmesriikide eelarvepoliitikaid ei tuleks Euroopa Liidu seisukohast uuesti defineerida, vaid äh, ääretult äh, tähtis on see, et liikmesriikide eelarved arvestaks ka oma regionaalse ja kohaliku tasandi äh, aspektidega me oleme vastu võtnud Euroopa poolaasta kuus paketi, kaks paketi, fiskaalpakti. niimoodi me koordineerime jätkusuutlikult äh, avaliku sektori finantspoliitikat ja me peame praegu olemasolevat hoogu ära kasutama, et viia läbi vajalikud reformid ja strukturaalsed äh, parendused. nagu ma juba ütlesin, siis äh, ei ole õige kontrollida ainult äh, keskvalitsuse äh, eelarveid, kui me jätame kõrvale piirkondliku ja kohaliku tasandi, meil on vaja üle-euroopalist äh, kontrolli ja konsolideerimist raport on äh, väga hea, aga me peame veel kaugemale minema. aitäh ja proua Podimata poolteist minutit. lugupeetud äh, proua president, härra volinik, minu arvates on õnnelikuks juhuseks see, et me arutame härra Ballone raportit äh, täna ehk samal päeval, kui me oleme arutanud ka teisi äh, olulisi teemasid, muuhulgas ka äh, Austria kantsleri osalemisel. eelnevast arutelust tuli selgelt välja see, et kui me soovime, et Euroopa Liidul ka tegelikult tulevik oleks, siis peaksime me kodanikele võimaldama mängida suuremat rolli, tuleb parandada demokraatiat kvalitatiivselt tuleb kaitsta rohkem sotsiaalset ühtekuuluvust ning äh, sotsiaalset akiid ja seda kõikidel eri tasanditel, ehk siis nii sotsiaalselt kui ka keskkonnaküsimustes äh, ja mitte vaid äh, rahalistes küsimustes. me ei tohi piirduda vaid kõnedega, me ka tegelikult, meie programmid peavad kinni pidama meie keskkonnaeesmärkidest ning samuti ka äh, sotsiaalsetest eesmärkidest. härra või lugupeetud proua president, me teame, et mitmetes liikmesriikides on heaks kiidetud siin majanduslikud kohandamisprogrammid, kuid ometigi ei ole nad veel suutnud saavutada majanduslikku tasakaalu. nii et ma paluksin teilt, et te näitaksite, et olete valmis pingutama selle tasakaalu saavutamise nimel, et me ei peaks ikka ja jälle kuulma neid samu sõnu äh, selle kohta, kuidas kodanike usaldusväärsus Euroopa Liidu suhtes järjest väheneb. härra Tremose-Hübelsels, üks minut, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid, härra volinik, kuidas saada hakkama riigi rahastamisega ning ka need tasakaalus hoida, on praeguseks kõige olulisemaks küsimuseks. et eesmärk saavutada, äh, tuleb ilmselt vält-, vähendada kulutusi, mitte aga suurendada makse, vähemalt nii arvavad enamiku fraktsioone siin Euroopa Parlamendis. Äh, tuleb võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, mis on mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides väga suur lisaks äh, tahaksin tuua välja siin ka kaks äh, olulist küsimust. esiteks, Euroopa Parlament on öeldud, et äh, regioonidel ei ole mingisugust kohustust sissetulekute osas, neid rahastatakse vaid läbi keskvalitsuse raha ülekannete, siis neil, nemad tegelikult panustavad vähem ka defitsiidi vähendamisse lõppkokkuvõttes juhtub nii, et regioonid peavad kulutama rohkem, kui neil tegelikult on ja seega me suurendame äh, defitsiiti ning ühtlasi ka äh, keskvalitsuse toetust, selliseks on olukord hetkel kujunenud just nimelt Hispaanias nüüd äh, teiseks ministrid ja ministeeriumid, kellel ei ole tegelikult mingit konkreetset võimu, tuleks tegelikult ära kaotada äh, ei ole ju loogiline see, et me üritame eelarvekärpeid teha äh, sotsiaalsektoris, samal ajal kui me peame üleval tohutut bürokraatiat, näiteks Hispaanias, miks meil on vaja Haridusministeeriumit, Kultuuriministeeriumit äh, ja nii edasi, kui tegelikult kogu pädevus selles valdkonnas on hoopiski äh, regioonide käsutuses ja lõpetuseks ma tahaksin tänada härra Ballonet tema väga hea töö eest, aitäh! suur aitäh härra Tremosale ja nüüd on sõna härra Aikudel, kes esi-, esindab siin Roheliste fraktsiooni, palun kaks minutit. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Ballonet väga positiivse koostöö eest riigi rahastamise osas, tahaksin tänuda ka variraportööre selle eest, et nad on suutnud luua äh, praegusest olukorrast tasakaalustatud pildi, me peame loomulikult vaatama seda, milline riigi rahanduse olukord on, samuti milline, mis tuleb siin küsimuse alla just pikemas plaanis. eurotsoonis on meil raskusi, ilmselt kahaneb majandus ka edaspidi ja seda just nimelt äh, seetõttu, milliseid kärpemeetmeid on siiani ellu rakendatud. me ei saa rääkida vaid kärbetest, me peame rääkima ka investeeringutest, eesmärgiks on ju ikkagi Euroopa Liidu majandus jällegi majanduskasvu teele suunata. selleks on võimalusi erinevates sektorites. mul oleks küsimus ka härra volinikule. Te ütlesite, et põhimõtteliselt on kõikide nende aspektidega juba arvestatud, ja et komisjon sellega äh, igal erisemestril ka tegelikult tegeleb, aga minu arvates tegelikult äh, liigutata või siin justkui jagatakse ümber seda vastutust nüüd pigem keskkonna valdkonnast kuhugi mujale, näiteks sotsiaalvaldkonda räägitakse ju sellest, et investeeringuteks on praegu soodus hetk, on ka võimalus vabaneda liigsetest kulutustest, näiteks kaitsevaldkonnas, jah, seda kõike on ka vaja teha, aga komisjon, kas komisjon ikkagi on tegelikult tegelenud ka maksudest kõrvalehoidmisega, mis on ju siin väga suureks probleemiks ja ka näiteks ebavajalike kulutustega, muuhulgas ka kaitsevaldkonnas suur aitäh, sõna on härra Strejček. tak tedy dobrý večer po druhé. E, já v tomto plénu... Suur tänu. ma tihtipeale võtan siin kojas kriitiliselt sõna ja seetõttu on mul väga hea meel öelda, et härra Palone raport sisaldab paljusid häid elemente mitmed äh, märkused äh, ja arvamused on sellised, mida me võime toetada ja ma tahaksin teid äh, isegi kiita. eriti kiiduväärt on minu arvates see, et härra Palone arvates tuleks reformida riigihaldust nii, et administratiivne koormus väheneks. bürokraatia vähendamine on esmatähtis ja seda tuleb öelda ka siin Euroopa Parlamendis. ka Euroopa Parlament toodab mitmeid äh, bürokraatlikke takistusi. Teid, härra Polone, tuleb kiita selle eest, et te pakute välja ebavajalikke riigi aparaadi osade ärakaotamise ja sellega on meil võimalik vältida raha raiskamist samuti on väga oluline, et kvalifikatsioonid tuleb kohandada tööturu vajadustega, see on väga positiivne. kiiduväärt on ka see, et te soovite tööjõudu vähem maksustada ja säästa ebaefektiivsete valdkondade arvelt. me soovime samuti suuremat maksukonkurentsi, rohkem erasektori usaldamist, vähem äh, määrusi, vähem seadusandlust, ma usun, et äh, need aspektid me võime siia ka sisse võtta, raport on äh, väga hea ja mul on hea meel, et ma sain seda kiita. härra Hendel, palun. president, kolleegid, ma lugesin selle raporti läbi ja erinevalt kolleegidest tahan ma öelda, et mitmeid äh, reaalsuse aspekte siin ignoreeritakse. õige on see, et meil tuleb võidelda maksupettuste ja maksudest äh, kõrvalehoidmise vastu, meil tuleb võidelda makromajandusliku tasakaalutamatuse vastu, aga liiga palju pööratakse siin tähelepanu maksude ja pensionide vähendamisele ignoreeritakse täielikult äh, IMF-i äh, säästupoliitika kritiseerimist. siin ignoreeritakse ka seda, et äh, maksude vähendamise võidujooks toob endaga kaasa sissetulekute, mitte, mitte väljaminekute probleemi, ignoreeritakse ka seda, et finantsturud on veelgi süvendanud äh, riigi rahanduse negatiivset olukorda. meil tuleb kriisist väljumiseks äh, tõsta tulude poolt, äh, sealhulgas rikaste maksustamist, meil tuleb jagada koormused solidaarselt, mitte kedagi alandada, peame panustama tööhõivele majanduskasvul, oluline on äh, vältida vaesust äh, vanaduses ja vältida ka pensioniea tõstmist tähtis on säilitada riigi põhifunktsioonide täitmine, kõiki neid aspekte aga nüüd raport ei maininud ja seetõttu me peame selle tagasi lükkama. sotsiaalne õiglus äh, ja võrdsed elamisvõimalused, need jäävad siit kõik välja, aitäh. järgmisena härra Stolojan, kaks minutit suur tänu, president. mis puudutab härra Palone raportit ja olemasolevat olukorda liikmesriikides, siis tuleb tõdeda, et me oleme õigel teel. liikmesriigid on võtnud tarvitusele mitmesuguseid karme meetmeid, et vähendada ülemäärast äh, puudujääki praegusel hetkel on Euroopa Liit paremini varustatud nende vahenditega, mida tal on vaja, et äh, riigid tuleksid oma rahandusega jätkusuutlikult toime. ma tahaksin siinkohal toonitada Euroopa poolaasta tähtsust. see on oluline vahend, mis on tõestanud oma kasulikkust ja tõhusust solidaarsus mängis Euroopa Liidus väga suurt rolli finants- äh, ja eelarve taastumisprotsessis. reaalsus on näidanud, et äh, kõik äh, liikmesriigid peavad vastutama oma rahanduse eest, sellest ei saa üle ega ümber. lõppkokkuvõttes tahaksin ma väljendada oma muret äh, selles suhtes, et äh, kümned tuhanded äh, kodanikud on nüüd kannatanud karmide säästumeetmete all, samas kui teatud rahvusvahelised ettevõtted ja kodanikud väldivad maksude maksmist liikmesriikides kadustases äh, maksuparadiise, me ootame siinkohal komisjoni poolseid samme. suur tänu, Hank Long, palun. suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin tervitada raportööri poolt tehtud tööd ja samuti varuraportitööride poolt tehtud, sest nad on üles näidanud suurt konstruktiivsust, nii pingeline see ei olnudki, kui te arvasite, härra volinik. Äh, raportööride poolt tehtud töö on vilja kandnud ning parlament ja nüüd saab heaks kiita suure enamusega raporti. kompromiss on oluliseks edusammuks eelarvepoliitika arutelus. raportis pakutakse tasakaalustatud lahendusi mis äh, erinevad kärbete poliitikast ja mis on äh, kõva debati objektiks olnud kriisi ajal. me tahame lepitada õla ning majanduskasvu ning lähtuda pragmatismist, millest siiani on olnud puudu Euroopas alates aastat kaks tuhat üheksa. kolm peamist ideed raportis, esmalt majanduse äh, taastamine käib läbi riigi eh, eh, produktiivsete investeeringutega ning see tähendab seda, et eh, tuleb parandada ka liikmesriikide pensionisüsteeme. see on hädavajalik sellepärast, et ilma kasuta ei ole eelarve konsolideerimine võimalik. teiseks, raportis nõutakse komisjonilt, et avaldatakse hüpotees, mida on kasutatud riikide struktuurilise defitsiidi väljaarvutamisel. kui valuutafondi poolt välja pakutud äh, valemid on õiged, äh, ei ole õiged, siis võib sellega kaasneda äh, püsiv majanduslangus. kolmandaks, raportis öeldakse, et fiskaalreformile eesmärgiks on suurendada vahendeid, võib samuti olla oluliseks osaks konsolideerimispoliitikast. head kolleegid, kui Rahvusvaheline Valuutafond hiljuti äh, tunnistas, et on eksinud äh, kärbete kasinuspoliitika mõju väljaarvutamisel, äh, siis tuleks siin vaadata ka komisjoni poliitikaid, mis on kahtluse alla seatud igapäevasest reaalsest keerukast olukorrast. suur aitäh teile! suur aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Torvalds, üks minut. suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada raportööri ja väga lihtne on tema äh, seisukohti toetada. tihti me vaatame minevikku, vaatame, kust äh, probleemid alguse said. alates aastal tuhat üheksasada seitsekümmend kolm me nägime et riigid hakkasid ootama häid aegu, mis tagasi tuleksid eh, ning võlad suurenesid. meil kõigil, eh, me kõik saime oma väiksed eel, e-, eelised seeläbi, et vähe, et äh, meie valuutad muutusid odavamaks. aga me peame vaatama praegu fakte me peame vaatama, mida Euroopale kodanikel vaja on. me näeme, milline on kriis, äh, me vaatame, millised on äh, majandusnäitajad, äh, töötuse tase, e, viiskümmend kuus protsenti noorte seas on töötuseks praegu, nii et me näeme, et me peame tõesti rohkem tegema. aitäh, härra Torvalds, proua Swinburne! suur aitäh, ma nõustun äh, härra Pollone raportis kirjas olevaga ja ma tänan teda kogu tehtud töö eest. ma usun, et äh, väga palju on sellest abi ähm, riigi rahanduse juhtimisel, ma loodan, et ka meie regionaalvalitsused pööravad sellele tähelepanu praeguses äh, fiskaalkonsulteerimise äh, kontekstis, valitsused kõikidel tasanditel peavad vaatama tõsiselt seda, kuhu nad riigi raha suunavad. siin Eh, peaks tähelepanu pöörama ka sellele, kas on ikkagi vaja palju kulutada eh, kaitsepoliitikale, selle pär-, me näeme, et ka minu koduriigis Cardiffi lennuvälja eh, puhul tehtud kulutusi, kas seda kõike on vaja, kui Stockholmis ja mujal ei olnud suudetud toime tulla, siis kuidas oleks võimalik meil paremini toime tulla maksumaksjate raha kasutamisega, ma ei ole veendunud, et äh, halvalt toimuva lennujaama äh, ülesupitamine oleks kõige paremaks lahenduseks. nagu siin raportis äh, välja pakutakse, selle asemel, et riigi raha kulutada mõttetult, me peaksime seda piiratud vahendite hulka kulutama mõistlikult ning investeerima tulevikku ja tööhõivesse suur aitäh ja proua Kleva Kekus, palun. suur aitäh, majanduslik eh, rahanduspangakriis eh, on miski, millega on eh, Euroopa seisnud silmitsi viimased aastad, see on kõvasti mõjutanud ka riigi rahanduse olukorda. praegu on meie majanduslik ja sotsiaalne areng seiskunud ning sellega on kaasnenud paljudes riikides ka poliitiline ebastabiilsus meil on vaja parandada majandusolukorda, vähen-, piirata vaevutuse suurendamist ning parandada tööhõive olukorda, see tähendab seda, et me peame eh, liikmesriikides lähtuma kulutuste osas eh, reaalsest olukorrast, me peame tasakaalustama kulutused eh, majandust toetavate meetmete ja sotsiaalmeetmetega. fiskaaldistsipliin peab käima käsikäes solideer-, solidaarsusega Euroopa Liidu tasandil Äh, ühtse võlainstrumendi äh, vahendist peaks saama ka reaalsus. samuti on oluline, et me mm, pöörame suurt tähelepanu noortele lahenduste leidmisele Euroopa tasandil ning kaasame nad aktiivselt tööturul osalemisse. Neil peab olema võimalus samuti osaneda tulevaste lahenduste väljatöötamisel, see on miski, mis ka raportis leiab kajastamist ka maksudest kõrvalhoidmise ja pettuse tõttu läheb kaduma miljard eurot äh, Euroopa Liidus aastas, seetõttu me peaks eelkõige just parandama äh, eelarvelist olukorda ka selle probleemiga tegelemist ja kindlasti räägime sellest rohkem veel lähikuudel. suur aitäh ning härra Epping. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma toetan üldist lähenemist härra Pallone äh, raportis liikmesriikides on vaja tegeleda eelarve konsolideerimisega, kõrge riigi võlatase ei võimalda mingisuguseid majanduslikke stiimuleid pakkuda, valitsused peaksid tegelikult kulutama rohkem, mitte aga makse suurendama, konsolideerimine peaks käsikäes käima ka struktuurireformidega, näiteks tööturu paindlikuks muutmisega, isegi Prantsusmaal on plaanis tööturgu paindlikumaks muuta ja ma rõõmustan selle üle, et Medef mängib sellest, selles just kõige olulisemat rolli. tundub, siin raportis on liiga palju kompromisse tehtud vasakpoolsest, poolsetega, nimelt siin on see, et tuleb vähendada makromajanduslikke ning sotsiaalseid tasakaalustamatusi, ühtlasi ka noorte tagatis, mis tegelikult lisab lihtsalt mingisuguseid lisapiiranguid äh, tööturgudele. sellel on vastupidine mõju soovitule ja ka täiesti soovimatud tagajärjed ja seega äh, soovib minu fraktsioon jääda siin erapooletuks. suur aitäh! ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. Äh, proua Kalp-Elts, palun! suur aitäh! ma õnnitlen äh, kolleeg Pallonet, äh, kes on koostanud väga hea raporti ja hinnanud äh, viimaste aastate arenguid väga õigesti. olukord liikmesriikides on väga erinev ja seetõttu on oluline, et meil oleksid majanduskasvu sõbralikud äh, strateegiad, mis toovad endaga kaasa riigipõhised äh, soovitused ja mille abil on äh, võimalik riik ja ettevõtlussektor kriisist välja tuua. oluline on panustada majanduse elavdamisele tähtis on mainida tööjõukulude vähendamist. ka minu riigis Ungaris on siinkohal tehtud ähm, õigeid samme, solidaarsust äh, tuleb äh, laiendada, kaasata kodanikkond, ettevõtted ja pangad, kõik peavad vastutama, suur tänu raporti eest! tänan järgmisena härra Panki. tänan, proua president. härra volinik, tahaksin siinkohal liituda eelkõnelejatega ja tänada raportööri. eelarvete stabiliseerimiseks tehtud meetmed on kriisihalduse aluseks, aga meil ei ole retsepti, mis kehtiks kõikidele Euroopa Liidu äh, liikmesriikidele. ka siis, kui äh, kellelgi on südame-veresoonkonna haigused, siis talle kirjutatakse ka retsept sõltuvalt sellest, kas ta on noorem või vanem inimene, erinevad aspektid mängivad siin rolli ja nüüd äh, rahvusvaheline valuutafond on toonud välja, et meie ühtne retsept ei ole kõikidel piisavalt hästi mõjunud. Ungari ja kõneleja katkestatakse. kolleeg Sopa. suur tänu, proua president mis puudutab siin parlamendi enamust, siis ilmselt tuleb siin ka teha omad järeldused. tundub, et jah, parlament põhimõtteliselt, siin ollakse ühel nõul, kärpepoliitikat peab täiendama ka majanduskasvu soodustava poliitikaga. tegelikult räägitakse sellest aga selleks, et maha vaikida seda, milline allakäik on leidnud aset minu kodumaal enamik parlamendist tegelikult tahaks minna kaugemale, näiteks vähendada äh, maksukoormust ettevõtetele, pensionisüsteemi reform ning samuti produktiivsuse suurendamine, see tähendab, et äh, suurendatakse põhimõtteliselt palku. nüüd äh, riigiettevõtete erastamine ning halduskoormuse vähendamine, see tähendab põhimõtteliselt teatud äh, av-, avalike teenuste ärakaotamist kodanikele ja väidetakse, et nii me siis loome töökohti ja suurendame majanduskasvu. on ju ilmselge, et need meetmed lihtsalt äh, on selleks, et kapitalistide taskuid täita. härra Paška suur aitäh! see resolutsiooni ettepanek, mis puudutab siis riigi rahandust Majandus- ja Rahaliidus kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist, tegelikult näitab, kui suur, et on järjest suurenevad raskused Eurotsoonis. finantsstabiilsuse saavutamiseks on vaja ellu rakendada erinevaid meetmeid ja on vaja ellu rakendada ka kärpemeetmed. on vaja vähendada ka halduskulusid ning reformida ja moderniseerida pensionisüsteeme selleks, et need oleksid rahaliselt ka jätkusuutlikud. teiselt poolt on vajalik võtta kasutusele sellised meetmed, mis suurendaksid maksutulusid, eriti just ettevõtlust arendades ning samuti äh, töötuse taset vähendades, näiteks võimaldades luua lihtsamini uusi ettevõtteid, eemaldades õigustamatud tõkked, näiteks ähm, ähm, lubadega äh, ametite osas nii et äh, to-, ei tohiks vältida reformide edasilükkamist. suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni asepresident äh, härra Rehn, teil on sõna. suur tänu, suur aitäh, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin tänada teid väga hea ja sisuka arutelu eest, mis läheb kokku ka täna arutatava teemaga. loomulikult kõrge riigivõla tase on üks peamisi, kui mitte kõige olulisem küsimus praeguses majandusarutelus. nagu ma sissejuhatuses juba ütlesin, kommenteerides raportit, siis riigi rahandus samm-sammult Euroopa Liidus paraneb ning ühtlasi äh, suureneb ka turgude usk valitsuse tegevusse majandusvaldkonnas. loomulikult on olukord liikmesriigiti erinev, erinevused on suured ja sellepärast ongi komisjon võttis, võtnud omaks diferentseeritud lähenemise konsolideerimisele, arvestades iga liikmesriigi väljakutseid. ja seda siis, kui me paneme paika, milliseid eelarvemeetmeid peaks ellu rakendama. nüüd äh, multiplikaatorite küsimus siin paar kolleegi nendele ka viitasid, sealhulgas ka härra Wang Njok selle kohta on ka Rahvusvahelise Valuutafondi raportid olemas, esimene neist siis sügisel ja edasi juba läbi vaadatud variant detsembris, selle koostas siis peamajanduse analüütik ning ka teised, sealhulgas ka Daniel Lee. tahaksin sellega läbi, lühidalt lähi võtta. me oleme nõus sellega, et finantsvõimendusefekt tegelikult töötab paremini siis, kui teatud äh, probleemid nii äh, majanduses laiemalt kui ka majapidamistes on juba äh, lahendatud. finantsvõimenduse küsimus on väga erinev liikmesriigiti, need varieeruvad samuti ka ajas just nimelt sellest vaatenurgast tahaksin keskenduda kolmele küsimusele majandusanalüüsis ning ka järeldustes, milleni jõudis Rahvusvaheline Valuutafond. ja tegelikult ka meie vaatenurgad langevad nende omadega kokku, kuigi tegelikult siin majandusanalüütikute ning äh, poliitika väljatöötajate aruteludes on see võib-olla kasu, kaduma läinud. kõigepealt äh, eelarve konsolideerimise panuse majanduskasvu. IMF küll näitab ka erinevusi, mis riigiti olemas on, kuid äh, viitab sellele, et kahe tuhande kümnendal aastal alahinnati kõige rohkem äh, finantsvõimendust, mis oli just nimelt see aasta, kui tegelikult äh, ellu rakendati. ühesõnaga, põhimõtteliselt kordajate mõju on sama suur ühesõnaga, kordajad mõjutavad siis nii majandus, mõjutavad majanduskasvu, lai eelarve konsolideerimine on võinud endaga kaasa tuua ka täiesti ettenägematu, ettenägematult väikese majanduskasvu, aga see ei tähenda seda, et kui lähenemine oleks olnud vastupidine, siis oleks tulemused olnud paremad. nüüd need riigid, kus on oht, et turgude olukord halveneb või nad kaotavad ligipääsu teistele turgudele ning arvestades ka riski preemiumidega, siis tegelikult oleks vastupidine lähenemine võinud tekitada veelgi kehvema olukorra. siin on kutsutud üles ka ettevaatusele, kui üritatakse siin rääkida just nimelt sellest vastupidisest lähenemisest sellele, mida riik, riigid tegelikult on võtnud. nüüd septembrist kuni detsembrini, mis toimus Itaalias kahe tuhande üheteistkümnendal aastal? Itaalia oli olukorras, kus eelarvepoliitika nii ehk naa oli juba küsimärgi alla pandud ja kui nüüd ta oleks oma eelarve eesmärke veelgi leebemaks muutnud, siis see oleks võinud tuua kaasa niigi kõrgete intressimäärade veelgi suurema kasvu ja teinud äh, Itaalia riigi võlakirjadele täiesti öö, äh, otsa peale nii et loomulikult kontekst on äh, ju erinevatel ajahetkedel ka erinev ja meil ei ole võimalik siit välja tuua mingisugust ühtist, üldist reeglit äh, kõikide olukordade tarvis selles osas, kuidas eelarvepoliitikat peaks ellu rakendama. aga on ka empiirilisi tõendeid, mis tulevad äh, selgelt välja ka väga tõsistes teaduslikes uuringutes, et kui riigi kulutused on liiga suured, siis see eh, mõjutab majanduskasvu tegelikult negatiivselt, osades Eurotsooni liikmed Eurotsooni liikmesriikides see olukord juba on, nii et kui nüüd riigivõlg jääks eh, nii kõrgele tasemele ka edaspidi, siis see tegelikult mõjutaks majanduskasvu negatiivselt riigivõla määr on kuuekümnelt protsendilt SKT-st enne kriisi jõudnud siis kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üheksakümne protsendini. ja on ka laialdaselt teada, et kui riigivõla kriis on rohkem kui üle üheksakümne protsendi SKT-st või isegi sada protsenti, siis enamasti tegelikult vähendab see majanduse dünaamilisust, mis omakorda siis tähendab, et majanduskasv on väike mitmete aastate jooksul. ning see tähendab, et väga hästi läbimõeldud eelarve konsolideerimine on Euroopa Liidus endiselt väga tähtsal kohal. ning lõpetuseks tahaksin öelda seda, et palju on arutatud ka seda, kas meil peaksid olema nominaalväärtuses eesmärgid või peaksime me pigem äh, keskenduma äh, struktuursetele reformidele. ma, ma ütlesin juba ka enne, et me oleme lähenenud äh, eelarve konsolideerimiselt lähtuvalt olukorrale erinevates liikmesriikides meie oleme väljendunud alati keskenduse struktuurile, nii et see tähendab, et siis tuleb vähendada riigi võlga ning tagada riigi rahandus keskpikas perspektiivis, riigi rahanduse jätkusuutlikkus keskpikas perspektiivis. üks vahendeid selleks on just nimelt eelarve, kui nüüd majanduskasv väheneb täiesti ettearvamatult, siis võime me ka lubada seda, et liikmesriik saab lisaaega selleks, et oma äh, defitsiiti vähendada, arvestades seda, et on teinud struktuurilisi jõupingutusi selle suunas. nii oli näiteks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Hispaania, Portugali ja Kreeka osas. kuid siiski ärgem unustagem, et Euroopa Liidus on riigivõla tase väga kõrge, nii et see tähendab, et me peame järjepidevalt tegema tööd eelarvelise konsolideerimise nimel ja selleks, et tagada samuti ka majanduskasv ja töökohtade loomine Euroopa Liidus. suur aitäh ja nüüd on lõpetuseks sõna raportööril härra Pallone. tänan, proua president kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes äh, sõna võtsid. eriti tänan variraportööre. tegemist on väga huvitava teemaga ma valisin siin oma lähenemise, mis ei ole muidugi ülim tõde, ja paljudel kolleegidel oli äh, huvitavaid äh, märkusi erinevate äh, ettepanekud, sealhulgas ka kompromissettepanekute kohta. volinikul on aga õigus selles osas, et me ei tohi püüdlustes järele anda, kriis ei ole veel läbi siin äh, räägiti haiguste ravimisest ja sellest, et ravi võib äh, teinekord olla veel hullemgi kui haigus ise, kui suhtuda probleemidesse liiga pealiskaudselt ja ma olen täiesti õi-, nõus volinikuga, et äh, eelarve konsolideerimise küsimus on ju veel täiesti avatud. meil on käimas siin avatud arutelu ja kellelgi ei ole siin imeravimit. meil on siin erinevad äh, mõttekoolkonnad äh, nii Euroopa Liidus kui ka teadlaste seas ikka jälle räägitakse õigest äh, maksude ja investeeringute segust, siin ühte retsepti ei ole, liikmesriikide vahel on erinevused väga suured, me peame arvestama kõikide riikide eripäradega, peame arvestama olukorraga, mis on Kreekas, Itaalias, Hispaanias, aga kõik need olud on väga erinevad. nii et äh, härra volinik, meil seisavad ees põhjalikud arutelud, et leida õiged lahendused. tähtis on see, et me saavutaksime nii konsolideerimise kui ka majanduskasvu ja samas peame rääkima ka sellest, mida teha siis, kui äh, majanduskasvu ei tule, siis me hakkame rääkima maksustamisest ja siis meil tekib äh, riigi rahanduses äh, ja majanduslanguses selline nõiaring, millest me ei saa enam välja. ma arvan, et me peame põhjalikult äh, asjade üle järele mõtlema, peame ennast äh, ideoloogilistest ettekirjutustest vabastama ja nagu üks kolleeg ütles, siis kodanike huvid peavad olema esiplaanil suur tänu, käesolevas päevakorrapunktis on arutelud lõppenud härra Palone raportit hääletatakse homme kell kaksteist null null ja vastavalt päevakorrale järgneb nüüd suuline küsimus Euroopa Komisjonile, mis puudutab riigiabi kaasajastamist ja ma tahaksin kõigepealt äh, anda sõna härra Sanchez Presedole, kes on selle suulise küsimuse koostaja, palun suur tänu, proua